Nad ei näe mitte mingit vajadust Taani küsimuse päevakorda kandmiseks täna või homme. aga härra Lamberts, palun. aitäh, härra president, teie selgituse eest. ilmselt on palju inimesi, kes ei taha arutada olukorda Taanis. usun, et tegemist on usaldusväärsuse, usutavuse küsimusega Euroopa Liidu jaoks ning eh, ning äh, sellega ka, et me peame riiki võrdselt kohtlema. eile rääkisime pikalt ja õigusega olukorrast Poolas. ning varemgi oleme päris palju pühendanud aega ja õigusega olukorrale Ungaris. meil on olukord praegu kujunenud Taanis, mis areneb niisuguses äh, suunas, mis minu arvates nõuab meiepoolset arutelu. meil äh, kodanikuvabaduste komisjonis oli võimalus arutada seda enne arutelu täiskogus. samas tuleb tõdeda, et komisjoni liikmed üritavad asja edasi lükata. et, et siis ühel hetkel tekiks olukord, kus Taanis on vastav seadus juba vastu võetud. nii et mina palun mitte lahendada see küsimus konsultatsioonide teel, teel fraktsioonide esindajatega, vaid panna asi hääletusele, sellepärast et ka fraktsioonide sees on inimesi, kes ei ole nõus selle asja arutamise edasilükkamisega. seetõttu on kõige parem võimalus küsimus lahendada praegu panna hääletusele küsimus võtta, Taani küsimuse arutusele võtmisest täiskogus praegu. ning me hea meelega näeksime nimelist hääletust ja kui me kaotame, siis me kaotame, kui me võidame, siis läheb asi päevakorda. Oh, härra president ma toetan härra lambertsi palvet toetan seda sõnaselgelt ma olen tõeliselt ebameeldivalt üllatunud et esimeste konverents lükkas tagasi roheliste ettepaneku eh, juba sel nädalal Taani küsimusega tegeleda. minu arvates eh, ei ole võimalik arvestada selle tingimuslikkusega, et libekomisjon esmaspäeval seda küsimust arutama hakkab. minu arvates eh, see taotlus, et seda Taani küsimust arutataks, on päevakorral ja see peaks siiski ase leidma sellel täiskogu äh, ajal. seetõttu me peaksime siin selle üle hääletama, me peame välja selgitama, milline on parlamendi jõudude vahekord, milline on äh, parlamendi valmisolek seda aru, äh, arutada ja äh, milline on tegelikult siseolukord äh, siseasjade komisjonis meil on vaja saada selge sõnum ja meil on vaja selgeks teha jõudude vahekord. aitäh, proua Infeld, palun. Um, um, aitäh, meie fraktsioon on seisukohal, et see on oluline küsimus, mida arutada. erinevalt sellest, mida härra Lambert räägib isegi Taani valitsuse esindaja on valmis siia tulema ja arutama, nad on olnud valmis käesoleval nädalal seda tegema. ning oluline on tõesti arutada seda enne hääletust Taani parlamendis. kuid äh, veidi kunstlik on praegu suruda seda arutelu käesoleva nädala täiskogu istungile. samas on ju võimalus esmaspäeval pidada, esmaspäeval tuleb Kodanikuvabaduste komisjoni uus koosolek ning peaksime üles, ühendust võtma komisjoni esimehe koordinaatoritega ning paluma neil küsimus võtta päevakorda esmaspäeval. aitäh, härra Veeber, palun. härra president, ma juba esmaspäeval, kui arutasime päevakorda, väljendasin Rahvapartei seisukohta. meil on praegu tekkinud uus olukord, et meil praegu maja eksperdid, libe äh, äh, komisjoni liikmed, koordinaatorid pidasid omavahel nõu ja jõudsid eh, järeldusele, et asi ei ole kiireloomuline, ka mina leian, et rohelised peaksid eh, tegelikult öö, eh, mõistma, et tegemist ei ole kiireloomulise küsimusega kõigepealt peab toimuma libeistung, äh, Taani valitsus on sõnaselgelt andnud nõusoleku äh, tulla äh, meie kõrge koja ette, mistõttu laskem kolleegidel on oma tööd teha. tahaksin rõhutada, et see Taani seadusandluse puhul käsitletakse käsitletakse mm, põgenikele makstavaid toetusi. kui härra Lamberts ja kõik väga armastusväärsed rohelised e, me ei saa võtta sisse sellist asendit, justkui oleksime meie mingid ülemõpetajad Euroopas, kes kõiki liikmesriiki elama õpetavad ja meie fraktsioon toetab Taani parlamendi õigust otsustada. nii, nüüd äh, soovib sõna ka härra Vistisen ja siis on veel kaks saadikut, nii palun, ma annan teile sõna, kolleeg Vistisen. helt urimelig øh, magtdemonstration fra Europaparlamentet, hvis man øh, begynder at gribe ind i tegemist on Euroopa Parlamendi täiesti mõistusevastase jõudemonstratsiooniga hakata siin arutama Taani riigi seadusandlust ma tahaksin rõhutada, et eh, me ei tohi Taani demokraatiat küsimärgi alla seada. rohelised ei tohiks eh, algatada niisuguseid uurimisi ja tõstatada küsimust säärase nurga alt. Euroopa Parlament on juba astunud omapoolseid samme, libe komisjon on olnud, avaldanud valmisolekut selle küsimusega tegeleda ja tõepoolest Euro selle parlamendi suuremad fraktsioonid on, on täiel määral valmis eh, nõudma ja möönma seda, et erinevatel liikmesriikidel on õigus demokraatiat teostada meie fraktsioon on seisukohal, et tuleb jääda esimeste konverentsi otsuse juurde ning ning eh, Liibe komisjoni eh, ekspertide enamuse juurde, kes otsustasid, et eh, nemad peaksid seda küsimust enne täiskogu arutelu käsitlema. ma ei jaga tingimata kõiki argumente, mida siin on esitatud. isiklikult olen seisukohal, et olukord Taanis väärib seda, et meie parlamendis asja arutataks, kas või juba sellepärast ei tohiks tegemist olla niisuguse spontaanse ettevalmistamata aruteluga, vaid arutelu peaks olema ettevalmistatud libekomisjonis ning äh, siis järgnema täiskogul. aitäh, härra Guerrero. daamid ja härrad, ma arvan, et asi on äh, selge härra Lambert soovib, et me siin hääletaksime selle üle, et kas täna või homme täiskogul Taani teemat arutada, proua Infeld tegi ettepaneku, et libe peaks kõigepealt eeloleval esmaspäeval selle küsimusega tegelema, need on kaks erinevat ettepanekut minu arvates siin parlamendis toetab enamik Äh, proua Infeldi ettepanekut. ma saan aru, et teie, härra Lambert, ei ole sellega nõus, kuid minu äh, kui presidendi ülesanne on siiski vaadata, milline on jõudude vahekord. kõigepealt enne kui anda sõna äh, hääletamiseks, annan sõna kolleeg Kolnitšile. aitäh, Äh, sada viiskümmend kaks ja sada viiskümmend neli on artiklid, millele ma tuginen. minu hinnangul ei saaks niisugust asja hääletusele panna. sada viiskümmend kaks meie kodukorras artikkel on täiesti selge, päevakorra, täiskogu päevakord võetakse vastu täiskogu istungjärgu alguses ning muuta saab seda ainult artikli sada viiskümmend neli alusel, kui on tegemist edasilükkamatu küsimusega. aga see edasilükkamatu küsimus tuleks kõigepealt välja kuulutada presidendi poolt, see tuleb tõlkida kõigisse keeltesse ning äh, seda saab arutada ainult siis, ainult istungil, mis järgneb presidendi teadaandele, igal juhul praegu toimunud menetlus või menetlus, mis võib-olla siis loetakse toimunuks, on minu hinnangul vastuolus meie kodukorraga, aitäh. härra Kollitš, Te loete väga intensiivselt kodukorda, aga te ei saa sellest eladeski lõpuni aru äh, asi on selles, et presidendil on õigus päevakorda muuta. see on presidendile omistatud õigus. ja see oli ka põhjus, miks ma eile konsulteerisin fraktsioonidega ja püüd-, püüdsin saada neilt tagasisidet, milline on nende suhtumine see Taani päevakorda tõstmise küsimusse. Nende reaktsioon oli täiesti ühemõtteline ja sellepärast on, olengi teine vastava ettepaneku. jah, võib teha äh, aga keegi saadikutest ettepaneku, et selle küsimusega tegeleks mingi parlamendikomisjon ja sellise ettepaneku tegi proua Infeld nii et kõigepealt teen ettepaneku, et hääletame proua Infeldti ettepaneku üle. härra president, arvestades, et tegemist on esimeste konverentsi ettepanekuga, olen seisukohal, et peaksime kõigepealt või teie peaksite kõigepealt panema hääletusele ettepaneku pidada arutelu siin täiskogus, sest ka kronoloogiliselt on see õige järjekord ning kui see ettepanek maha hääletatakse, siis paneme proua Intveldi hääletu, ettepaneku hääletusele, et Liibüa asja arutaks järgmisel esmaspäeval. härra Lamberts, ma sain teie seisukohast ära, aga mina näen asja teisiti. kui äh, tehakse ettepaneku, et täiskogu peaks arutama seda enne, kui ükski komisjon pole seda arutanud, siis ma pean siiski laskma hääletada nii, et kõigepealt tekib võimaldada äh, komisjonil seda küsimust arutada, kuid proua Infeldti ettepanek läheb kaugemale ja sellepärast eh, teen ettepaneku, et eh, libe eh, komisjon arutaks seda eeloleval esmaspäeval. kes on nõus selle proua Infeldi ettepanekuga, palun käega märku anda. kes on vastu, kes on erapooletu? olgu, teeme elektroonselt proua Infeldi ettepaneku poolt, see pea, kes on poolt, annab märku jaaga ja palun, asi on libe komisjonis Taani küsimuse arutamises. proua Infeldi ettepanek on vastu võetud vielen dank. wir kommen jetzt zum suur aitäh ja nüüd me jõuame eh, tänase esimese päevakorrapunkti juurde ja selles osas saab sõna eh, madalmaade kuningriigi peaminister härra Rüütel, härra peaminister, palun, teil on sõna